pärast seda arutelu. Läheme edasi. E, järgmine päevakorrapunkt, olukord Nepaalis pärast maavärinaid ja härra Castaldo, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, proua juhataja. me räägime jällegi inimkonna katastroofist, üle kaheksa tuhande hukkunu ja väga palju vigastatuid üle neljasaja tuhande inimese on kaotanud oma kodu, neli koma kuus miljonit vajavad kiiresti äh, meditsiiniabi ja lisaks veel rahalist abi. mis Nepaalis toimub? järgnevatel nädalatel äh, väga raske on sinna ka abi toimetada, sellepärast et paljudesse küladesse pääseb ligi vaid jalgsi ei ole või-, me peame väga kiiresti reageerima selleks, et kõik äh, abi sinna suunama, et äh, heli kadus, vabandust. palutakse veidi aeglasemalt rääkida kõnelejal. me peame tagama selle, et kõik need abid mille me sinna äh, saadame, see peab olema kõik väga läbipaistev, väga kiiresti sinna toimetatud. me peame kaitsma kõige haava, haavatavamaid naisi, lapsi ja haigeid, aitäh. härra Demesmaker, üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja poolteist kuud pärast äh, maavärinat äh, saame nüüd selgema pildi, kuidas abi Nepaali jõuab, kuidas seda dramaatilist olukorda lahendada, milline see seis on. hämmastav, et Nepaali valitsus nõuab ikkagi, et äh, ka abisaadetised läbiksid tollikontrolli, see tähendab seda, et need inimesed, naised, lapsed peavad sadu või kümneid kilomeetreid kõndima selleks, et abisaadetised kätte saada. ja väga äh, keeruline on teinekord nendesse kohtadesse juurde pääseda kuuekümnendatest aastatest ei ole infrastruktuure seal tõhustatud, parandatud, nii et äh, oleks vaja riigi taristustruktuure selleks, et abisaadatised äh, inimesteni jõuaks, haridussüsteemi, meditsiinisüsteemi parandada. ainult niimoodi saaks Euroopa Liit äh, kaasa aidata, aitäh. proua Konečna, jah, looduskatastroof on alati tragöödia, kui see mõjutab inimelusid, kogu piirkonnale on see suur katastroof. katastroofid Haitis, Nepaalis ja sellistes piirkondades, siis see jah, jätab tõesti sõnatuks. Nepaali piirkond ei ole piisavalt äh, linnastunud, vaesus valitseb seal, kaheksa miljonit inimest vajavad humanitaarabi, mida ei piisa jah, loomulikult kohalikud püüavad üksteist aidata, aga inimesed on meeleheitel, nad vajavad meie abi. me peame pakkuma meditsiiniabi ja muud abi, eriti raskesti juurdepääsetavates piirkondades, eh, meditsiiniabi, arvestades sellega, et infrastruktuur on seal kõik lõhutud ja hävitatud. see on Nepaali valitsuse kohustus ja ka rahvusvahelise kogukonna kohustus eh, tagada, et lapsed, kes on oma vanematest peredest lahutatud, et nad saavad oma perede juurde tagasi, kui me abisaadetisi saadame, me peame ennekõike keskenduma lastele, sellepärast et lapsed on eriti haavatavad. humanitaartöötajad näevad, et äh, valitseb nälg, kaubitsetakse lastega me peame lapsed tooma tagasi ühiskonda perede juurde ja selleks peab äh, kogu rahvusvaheline kogukond koos tegutsema, me peame tagama, et humanitaarabi jõuaks abivajajateni ilma, et äh, äh, kohalik politsei seda takistaks see peab jõudma aja, abivajajateni. ma kutsun üles liikmesriike Euroopa Parlamenti aidata Nepaali taas jalgadele tõusta. valitsev olukord Nepaalis oli juba hull ja praegu on seal katastroof, aitäh. Une minute, monsieur Mann. Madame la Présidente. suur tänu. aprill besuchten wir aprilli algul käisime Lõuna-Aasia riikide suhtlemiseks loodud delegatsiooniga Nepaali, me soovisime neid tõepoolest vastu võtma, põhiseadust, asi oli ka eh, kliimamuutustes ja inimõigustes. me eh, külastasime ka Euroopa Liidu algatatud projekte nagu eh, haiglaid ja haiglad, mis olid loodud katastroofide puhul kasutamiseks. meegi meist ei aimanud siis, et paar nädalat hiljem langeb üheksa tuhat inimest ohvriks, et hävi-, hävinevad kultuuripaigad, templid, ehm, need tänaseks päevaks enam ei eksisteeri. kui me räägime toiduainete ja riiete ehm, tarnetest, kui me räägime ehm, rahalistest annetustest, siis see oli kuuskümmend miljonit eurot, muuhulgas ka minu kodumaalt kõige olulisem on vaja luua paremaid taristuid selleks, et võluvat Nepaali tõepoolest eh, taas aidata jalgele tõusta, namasti. suur tänu, proua juhataja, ütleb eh, saadik Lambert. Eh, jah, kaks nädalat enne maavärinat oli olukord Nepaalis juba vilets. me teame, et tehti vastavad ettevalmistused, mis aitasid siiski päästa inimelusid, aga samas loomulikult sügav kaastunne kõigile, kes oma lähedased kaotasid, kaastunne kogu riigile jah, seal on terve rida suuri logistilisi probleeme, miks abi ei jõua vajajateni ta on põhimõtteliselt kolm sajandit äh, ülejäänud maailma arengust maas, mis puudutab taristut. Äh, põhiseadus on vastuoluline, valitsus ja kohalikud omavalitsused peavad äh, väga palju vaeva nägema, et abi jõuaks vajajateni. loomulikult ka majanduslikult riik kannatab, SKT langeb. nii et loomulikult tuleb maksta, mis lubatud ja me peame jälgima, et see nii läheks. me oleme, suur tänu, järgmisena saab sõna proua Šaranzova, üks minut uh,. Nepal is in on... suur tänu, juhataja. olukord Nepaalis on ärevust tekitav. humanitaarabi on nendele äärmiselt äh, vajalik selleks, et leevendada inimeste kannatusi, et aidata üles ehitada see imekaunis riik, mida mul on olnud au ka külastada. inimõigustest kinnipidamine tuleb tagada igal juhul. kõige haavatavamad äh, rühmad, äh, nend-, neid ei tohi diskrimineerida mitte mingil juhul, ei religiooni ega soopõhiselt, tuleb hoolitseda kogu riigi rahvastiku eest. mitte kellelegi ei tohi abi keelata olenemata, ei ole tähtis, kes nad on või kust nad pärit on. samuti tuleb tagada lastele õigus haridusele, mis on nende põhiõigus, üle seitsme tuhande kooli on hävitatud, aga koolide taastamine, hariduse taastamine on üks suuremaid prioriteete. Nepal peab saavutama taas normaalse olukorra, aitäh! suur tänu, härra Kaan, palun üks minut proua juhataja, ka mina käisin kaks nädalat enne seda tragöödiat Nepaalis. me käisime külastatud piirkondades ja ausalt öeldes oli kõik südant lõh-, lõhestav üks koma kaks miljonit inimest vajavad abi ja miljon nendest elab äh, väga raskesti juurdepääsetavates piirkondades, nende juurde tuleb äh, jõuda, sest praegu seda juurdepääsu ei ole. tuleb tagada humanitaarabi jõudmine sujuvalt äh, ja õiglaselt kõikideni ma tervitan seda, et Euroopa Liit on abi andnud, aga nagu ÜRO on öelnud, on vaja palju rohkem rahvusvahelist toetust. Nepaalil on vaja ka abipaketti selleks, et pikaajaline areng tagada ja tagada see, et oleks kaitstud tulevaste looduskatastroofide vastu. Katmandu äh, protsess on teretulnud ja me nõuame, et Euroopa Liidu roll oleks seal suur. me toetame Nepaali jõupingutusi taastamistöödel, demokraatia, rahu tagamisel. loodetavasti eh, kõik eh, võtavad, eh, võit-, veavad üheskoos seda võitlust, seda rahvusvahelist üldset toetust on rohkem vaja kui kunagi varem. Ra-, nüüd fraktsioonide nimel saab sõna kõigepealt proua Tuun, keda ma esialgu saalist ei leidnudki. suur tänu, proua juhataja. traagilised sündmused Nepaalis jõudsid uudisena üle terve maailma, aga huvi selle katastroofi vastu on nüüd hakanud vaibuma, väga paljud meist on külastanud Nepaali, mitte ainult tema imelise looduse pärast, vaid oleme käinud ka seal sellepärast, et seal on meie vastuvõtjaks olnud suurepärane rahvas ja sellepärast me võib-ollagi tegelikult tunnetame seda tragöödiat meile nii lähedasena. väga paljud inimesed elavad äh, Nepaalis väga rasketes olukordades. kuid äh, nendele tuleb siiski tagada näiteks äh, soe vesi ja nii edasi. solidaarsusest räägitakse siin palju, kui me tahame tagada, et midagi tegelikult ka juhtub, tuleb materiaalselt konkreetselt midagi ära teha nende inimeste aitamiseks. käegakatsutavat abi on vaja anda. võetakse ära mikrofon kõnelejalt. proua Kill saab järgmisena sõna. proua Tuun, te ületasite oma kõneaega ja järgmisena saab sõna proua Nina Kill sotsiaaldemokraatide nimel, üks minut kõneaega. suur tänu, proua juhataja mul on Nepaaliga pikaajalised suhted, olen äh, töötanud seal koos äh, demokraatiameelsete jõududega juba enne esimesi demokraatlikke valimisi, kus olin vaatleja, olen ma äh,, austan ma väga Nepaali rahvast ja seda, kui äh, kindlameelselt nad on oma riigi hakanud üles ehitama pärast seda looduskatastroofi, kuid suurine, äh, suur probleem on laste küsimus, üks koma seitse miljonit last on kaotanud oma vanemad äh, või pidanud kodudest lahkuma. ja just sellistes olukordades ongi risk kõige suurem, et laps, lastega hakatakse kaubitsema või nendega mitte sugulussuhetes olevad äh, täiskasvanud nad lihtsalt kaasa viivad. me peame tagama menetlused, mis takistavad selliste asjade juhtumise. paljud koolid on hävinud, me peame prioriteediks seadma nende koolide taas üles ülesehitamise ja et äh, jõuaksid äh, lapsed tagasi klassi, et nende haridustee ei katkeks monsuuniperiood on tulemus, proua juhataja, see toob endaga kaasa väga traagilised tagajärjed päästetöödeks. Äh, võetakse ära mikrofon proua Killilt. härra Karski, palun ETSR nimel poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja. üheksa tuhat inimest hukkus selles äh, maavärinas peaaegu miljonit äh, kodu hävis, äh, kolm miljonit pagulast, see on selle tragöödia suurus. rahvusvaheline üldsus reageeris koheselt, saatsime pääste operatsioonidele sinna meeskondi Euroopa Liidust, kolmkümmend kuus riiki üle maailma üldse saatis sinna oma meeskondi ja ja abiks andsime ka miljoneid eurosid raha. aga täna ei räägi me siin sellest, mida Euroopa Liit on teinud, vaid räägime inimõiguste all äh, sellest punktist, olukord on katastroofiline, aga Nepali ametivõimud on seadnud humanitaarabile eraldi maksu era-, eriti äh, problemaatiline on see, et humanitaarabi ei jõuagi nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad. lapsed äh, ja naised vajavad kõige rohkem, aga nad ei ole eriti saanud. tegemist ei ole selektiivse abi andmise kohaga ja Euroopa Liit peaks olema selle vastu. ALDE nimel saab sõna härra Jakovtšitš, üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja. jah, selle tragöödia skaala on tohutu, mis toimus aprilli lõpus, kaheteistkümnendal mail. me näeme seda statistikat, ligi üheksa tuhat surnut, sajad tuhanded koduta, seitse miljona, miljonit last vanemateta, viis koma kaheksa miljonit vajavad arstiabi, üks koma kuus miljonit vajavad igasugust abi. kultuuripärandid on hävinenud ja see väärtuses kümme miljardit dollarit on see kahju kusagil, nii et äh, sellega kaasnevad igasugused muud probleemid järgneva aasta jooksul, toiduga varustatus näiteks. me peame koordineerima rahvusvahelise kogukonna tööd, leidma vahendeid selleks, et äh, Nepaali aidata saata sinna humanitaarabi, saata sinna inimesi, kes aitavad taastada hävinenud kultuuripärandit. peame aitama Nepaali, ta-, Nepaalil jalgadele tõusta. proua Loopes, üks minut. aitäh, proua juhataja meil ei tohi olla midagi inimlikku võõrast ei Nepaalis ega Paraguay's ja sellepärast peame me tegutsema, sest maa, eh, ilm ja loodus võib olla päris vaenulik, looduskatastroofe pole võimalik ju vältida, kuid Nepal on eh, tegelikult eh, see koht Äh, kus väga sag-, kust väga sageli viiakse äh, Lähis-Ita inimesi, kes on sunnitud seal siis töötama kui orjadena äh, või keda peetakse kui orje. me peame vaatama tõele näkku, et ei Maailma Kaubandusorganisatsioon ega kaubanduskokkulepped pole aidanud kaasa sellele, et Nepal oleks saanud äh, vabalt areneda ja me ei ole ka täiel määral äh, leidnud kõiki neid rahalisi vahendeid, mida oleks äh, praegu äh, Nepaalil hädasti tarvis. härra Kelly tegemist on tõsise tragöödiaga mis äh, leiab aset äh, Nepaalis äh, praegugi veel. üheksa tuhat inimest hukkus selles maavärinas, miljonid inimesed on jäänud peavarjuta, koolid on hävinud ja nii edasi ja kõik me peame neid aitama. komisjon on saatnud palju vahendeid sinna, ÜRO miljoneid, Suurbritannia kuks, kuus miljonit naela. nüüd küsimus on tegelikult selles, et, et kas see abi, kas need summad on jõudnud nende inimesteni, kes seda kõige rohkem vajavad, eriti Daletši vähemus äh, kellel on Nepaalis äh, kõikidest kõige madalam staatus. me peame sellele mõtlema, tagama selle, et ka nemad saavad sellest abist osa. ja veel üks küsimus, äh, kas äh, meil mitte ei ole seal kohapeal praegu tegutsemas liiga palju vabaühendusi, kuulda on, et kuusteist. ma arvan, et peaks olema vähem, tegevus peaks olema kontsentreeritum. suur tänu. nüüd siis vaba mikrofon ja härra Šogor saab kõigepealt sõna. üks minut, palun suur tänu, proua juhataja. Nepaali inimestel on väga rasked ajad praegu. Kuu aega tagasi oli maavärin, nii et minu kaastunne neile kõigile. aga samas ma olen väga mures tuhandete Tiibeti pagulaste pärast, kes Nepaalis praegu on. Neil ei ole enamasti Nepaali kodakondsust ja seetõttu on nad riigi silmis täiesti nähtamatud tiibetlased Nepaalis, nende põhilised õigused ei ole tagatud, sellepärast et äh, Nepaali äh, põhiseadus kehtib ainult kodanike puhul, Nepaal ei ole ühinenud ka ÜRO põgenike konventsiooniga nii et äh, praegu on näha, et just need kõige nähtamatumad grupid, nähtamatud grupid on äh, kõige haavatavamad, nii et ma kutsun üles Nepaali valitsust üle vaatama oma põhiseadus, et inimestel oleks tagatud põhiõigused, eriti kriisiaegadel, aitäh. aitäh, härra Sogor, härra Frantsuulika, palun. üks minut, palun. tänan, proua juhataja daamid ja härrad, kutsun Euroopa Liidu institutsioone, liikmesriike üles jätkama Nepaali toetamist, ülesehitamise toetamist, jätkava, jätkuvalt saatma humanitaarabi sinna. minu sügav kaastunne hukkunute peredele, väljendan solidaarsust Nepaali inimestele ma sooviksin tänada ka Nepaali riiki ja rahvusvahelist kogukonda kõigi jõupingutuste eest, mida nad teevad selleks, et riik jällegi üles ehitada. samas on aga tõsi, et väga palju rohkem võiks ära teha päästetöödel selleks, et äh, tagada abi ka nendele inimestele, kes elavad kaugetes, raskesti juurdepääsetavates äh, piirkondades. tuleb tegutseda selleks, et abi jõuaks hädavajajat, abivajajateni, Euroopa Liit peab äh, seisma Nepaaliga külg külje kõrval, aitama riik taastada ja mobiliseerima rahvusvahelist abi. härra Marias, palun. härra juhataja ma tean, et looduskatastroofi ohvrid kannatavad väga tõsiselt, ka minu kodumaal Kreekas on sageli samuti maavärisemisi, seepärast ma tean, millest ma räägin, maavärinaid, mis lõpevad Äh, hukkunutega. praeguseks on äh, Nepaalis kodunt lahkunud kaks koma kaheksa miljonit äh, inimest. meil on vaja olla Nepaliga solidaarne, me peame eeskätt ehitama uusi elamuid, eriti oluline on ka elanikkonna meditsiiniline teenindamine ja loomulikult on oluline jõuda ka raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse Eh, peale selle mõelgem ka eh, lastest, eh, kes on kaotanud oma vanemad ja nemad vajavad meie erilist kaitset, proua juhataja me peame reageerima Nepaali vajadustele ja osutama senisest aktiivsemalt Nepaalile humanitaarabi. předsedkyně já tu debatu pozorně poslouchám je třeba samozřejmě. suur tänu juhataja, ma kuulasin arutelu väga suure huviga, jah, me peame aitama, aga praegu me peame tagama, et see abi, mille me sinna saadame, et see ka abivajajateni jõuab, et me ei diskrimineeri kedagi, et on neid, kes, äh, kelle, keda diskrimineeritakse, kes abi ei saa. Need vabatahtlikud, kes praegu Nepaalis on, ütlevad, et on neid, kes mitte mingisugust abi üleüldse ei saa. lapsed, naised ja rahvusvähemused seetõttu on mul väga hea meel, et meie resolutsioonis kutsutakse üles kõrget esindajat Mogherinit pidama kõneli, kõnelusi Nepaali parlamendiga, et abi õiglaselt jaotataks inimestele see on hädavajalik, vastasel juhul äh, kasutatakse seda lihtsalt ära. doamnă președintă mai întâi la mulți ani. dragi colegi tragedia din nepal ar trebui să sensibilisează. Äh, jah tegemist on suure tragöödiaga inimesed on hukkunud vigastatud nad on kodudeta söögita arstiabita. me peame neid aitama, peame aitama ka vabatahtlikke, kes ka minu kodumaalt on sinna sõitnud, et aidata. Euroopa Liit ja parlament peavad näitama üles solidaarsust mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. parlament ja komisjon peavad äh, leidma tõhusamaid meetmeid, et inimesi Nepaalis aidata. inimesed on hukkunud, jäljetult kadunud, nad on peavarjuta, me peame näitama üles solidaarsust tehke palun aeglasemalt proua. în țara mea un cutremur în o mie nouăsada șaptezeci și șapte și am văzut oameni. seitsmekümne seitsmendal aastal oli minu kodumaal eh, maavärin, inimesed jäid peavarjuta. seetõttu me mõistame Nepaali olukorda, näitame üles solidaarsust eh, ja me peaksime tegutsema. Te rääkisite väga kiiresti, proua Suitsa, palun gospođo predsjednice ogromni su razmjeri ove tragedije i šokirani smo onim što čujemo da se događa ovih dana mjesec i pol dana nakon humanitarne jah see šokeerib meid kõiki mis toimub tegemist on humanitaarkatastroofiga tragöödiaga me peame leidma abi, sinna saatma abi ja samas tagame, et eh, see oleks ka läbipaistvalt eh, jaotatud. jah, me teame, et ka enne seda tragöödiat oli Nepaal arengus maha jäänud, valitses vaesus, kaheksakümmend protsenti SKT-st tuli turismist, mis on nüüd eh, saanud tugeva löögi, seetõttu me peame selle lootuse ja usu taastama, kaheksa miljonit inimest vajavad abi, seetõttu kutsun üles liikmesriike kõik eh, oma panuse andma, me peame olema solidaarsed, me ei pea mõtlema selle peale, et Nepal on kaugel, see võib ka meiega juhtuda. suur tänu, viimasena, viimane kõneleja, suur tänu, proua juhataja kriisiolukorras, ütleb proua Tapardell, peavad äh, inimesed tegema koostööd ja sekkuma nende nimel, kes vajavad abi. inimlik instinkt äh, teisi aidata on osa inimkonna äh, põhiväärtustest ja ma tahan rõhutada seda, kui oluline on solidaarsus rahvusvahelises üldsuses nende inimeste suunas, kes on kannatanud nende kontrollimatute looduskatastroofide all ja loomulikult on maikuune tragöödia see, millega tuleb äh, kuidagi toime tulla. üks koma seitse miljonit äh, last on puudutatud sellest tragöödiatest ja me ei saa lihtsalt käed rüpes pealt vaadata seda. mikrofon, palun. proua Tapartel, aeglasemalt palun, aeglasemalt. me peame Euroopa Liidu vahendeid humanitaarabi eelarvet kolm korda suurendama. me peame koostööd tegema selleks, et Nepal solidaarsuse põhjal, ühtsuse põhjal uuesti üles ehitada. see iidne tsivilisatsioon vajab meie kaitset. nüüd annaksin sõna siis komisjoni eh, kõrge esindaja ase sõna proua Kalninale. proua juhataja, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, kõrge esindaja, asepresident Mogherini nimel ehm, tahaksin ma tervitada seda, et parlament võtab vastu selle resolutsiooni olukorra kohta Nepaalis pärast laastavat maavärinat kahekümne viiendal aprillil ja sellele jätkunud jätku maavärinal, ehm, järelmaavärinal kahe, kahe maikuus. liikmesriigid ähm, Euroopa Liit äh, ja liikmesriigid on üles näidanud juba sümpaatiat ja solidaarsust äh, Nepaali rahva vastu. inimelud on läinud kaduma, kannatused on suured, äh, kodud on hävitatud, infrastruktuur löögi all sellise mastaabiga katastroof nõuab enamat kui lihtsalt äh, tühje sõnu ning Euroopa Liit ja liikmesriigid tegutsesid tõesti väga kiiresti ja näitasid üles ähm, käegakatsutavat solidaarsust Nepaal, Nepaali rahva öö, äh, suunas. koheselt pärast maavärinat ja pärast üleskutset Nepa-, Nepaali valitsuselt öö, äh, väljendas Euroopa Liit oma solidaarsust äh, väga selgelt. Euroopa Komisjon eraldas kolm miljonit äh, eurot humanitaarabina selleks, et toetada just nimelt ähm, peavarju, tervishoiu, logistika ja koordineerimise struktuuri ülesehitamist. sellele järgnes kuus miljonit eurot abina, kui humanitaarabi ja kriisihalduse volinik Kristos Stiljanidis käis Nepaalis koos Valeria Amosega ÜRO äh, asepeasektoriga, peasekretäriga ja äh, hädaolukordade leevendustegevuste koordinaatoriga, selleks, et üles näidata solidaarsust. kasutati ka meie tsiviilkaitsemehhanismi selleks, et kiirelt aktiveerida toetus liikmesriikidelt. Euroopa Liit andis ka äh, konsulaarabi Euroopa Liidu kodanikele Nepaalis. lisaks äh, sellele äh, eraldas ähm, komisjon kiirkorras kuusteist koma kuus miljonit äh, arenguabi vahenditest, see, need vahendid peaksid andma võimaluse Nepali, Nepaalile kõige mm, suurematele vajadustele vastu tulla austatud liikmed, me oleme näinud ette ka stabiilsus ja rahu instrumendi alt toetuse selleks, et tagada kõige kaugemale asetsevatesse piirkondadesse, millele on juurdepääs katkenud ähm, abivahendite toomise. meie raport rõhutab ka seda, kui oluline on ajutiste koolide ülesehitamine, sest paljud kolleegid, koolid on äh, hävinud nüüd teie küsimus tollimaksude osalise taaskehtestamise äh, kohta annaksin teile ülevaate hetkeolukorrast äh, proua proua minister üks moment kallid kolleegid ma saan aru et te sisenete praegu saali aga tehke palun seda nii rahulikult kui võimalik siis saaks meie kõneleja ka rahulikult rääkida suur tänu austatud saadikud me räägime maavärinast Nepaalis ja sellest, kuidas Euroopa Liit võiks aidata. ja kui me räägime nüüd tollimaksude taaskehtestamisest, eh, siis vastavalt eh, Nepaali valitsuse ja ÜRO vahel eh, sõlmiti juba aastaid tagasi vastastikuse mõistmise memorandum ja humanitaarabi kaubad on vabastatud tollimaksu alt esialgne segadus selles osas esimestel päevadel pärast maavärinat äh, on nüüd äh, hajunud ja valitsus on äh, seda lähenemist koherentsemalt kasutanud pärast volinik Styljanidese külaskäiku ning menetlused on ühtlustatud. mai lõpus aga võttis äh, valitsus tagasi teatud kaupade osas äh, erandi ja need pea- nende pealt tuleb tõesti maksta tollimaksu üro süsteem mida euroopa liit toetab on kogunud infot abiorganisatsioonidelt selle lähenemise kohta ja üro äh, kohtub ametivõimudega selleks et see probleem lahendada ja kui need jõupingutused kohalikul tasandil vilja ei kanna siis on Euroopa Komisjon valmis äh, otsekontakti asuma valitsusega ja rajaneb siis selles, äh, nendele kontaktidele, mis on juba välja kujundatud äh, vahetult pärast maavärinat. Euroopa Liit osaleb aktiivselt ka kriisijärgsete vajaduste hindamisprotsessis, mis peaks valmis olema juuni algu-, keskpaigaks ja seal peaks olema siis ka taastamistööde strateegia sees. Euroopa Liit kavatseb osaleda doonorite konverentsil, mis leiab aset Katmandus kahekümne viiendal juunil. kallid kolleegid, sekkub proua juhataja, näidake siiski austust üles meie kõneleja vastu ja palun vaikust saali austatud äh, saadikud, Nepaalil on vaja ka poliitilist stabiilsust selleks, et äh, majanduslik areng oleks võimalik ja äh, riigi ülesehitamine oleks võimalik. me loodame, et põhiseadus, mida pikisilmi oodatakse, võetakse vastu ja et see oleks suur samm edasi rahuprotsessis ja sellele peaks järgnema tsentraliseeritud ja tugevad institutsioonid kaotatud kohalikud valimised peaksid samuti aset leidma selleks, et tagada legitiim-, legitiimsus kohalikul tasandil ja Nepal peab äh, lahendama ka paljud inimõiguste kaitsega kaasnevad probleemid. kõigepealt tuleb tagada äh, ka see, et kõik on kaasatud ja toetataks konflikti ohvreid, austatud saadikud, paljud teist küsisid ka inimõiguste olukorra kohta sooküsimused, diskrimineerimine, vastane võitlus ja laste õigused on äh, Euroopa Liidu inimõiguste strateegia peamised elemendid Nepaali suunas. Euroopa Liit on olnud pikaajaline kodanikuühiskonna toetaja nende organisatsioonide toetaja, kes diskrimineerimise vastu võitlevad, kes tahavad tagada paremad sotsiaalmajanduslikud tingimused kõigile, aga ka laste õiguste kaitse on meie jaoks olnud oluline. Nepali valitsus on astunud samme selleks, et äh, vältida lastega kaubitsemise. näiteks pärast maavärinat on valitsus olnud valvsam võimalike kaubitsemisjuhtumite osas ja on üritanud avalikkuse seas äh, teadlikkust selles osas suurendada. ja mõned piirkonnad, mis on sellest äh, maavärinast kõige rohkem puudutatud, on just nimelt need piirkonnad, kus on siis äh, Äh, lapsi ja tütarlapsi eriti kaub-, äh, ära viidud. Euroopa Liit toetab paljusid inimõiguste organisatsioone, kes äh, töötavad naiste ja laste õiguste nimel, kes on ühtlasi seotud ka inimkaubitsemise vastase võitlusega. Euroopa Liit on rahastanud projekte, mis Äh, keskenduvad diskrimineerimise vastasele võitlusele ja oleme ka teil, Taleedi juhitud organisatsioone toetanud ja teisi haavatavaid gruppe, naisi ja lapsi ähm, Aguli piirkondades. oleme üks suurimatest doonoritest ja Euroopa Liit äh, seirab abi äh, jagamist, aga ka inimõiguste olukorral hoiame silmad peal, eriti karistamatus teeb meile probleeme kolleegid, Nepaali tabas kohutav tragöödia. aega on vaja selleks, et nad sellest taastuksid ja sellepärast peaks Euroopa Liit ja teised äh, äh, rahvusvahelise tasandi partnereid jätkama oma toetust äh, Nepaalile, nende rahvale. suur tänu selle huvi ülesnäitamise vastu, suur tänu! suur tänu, äh, oli tõesti saalis ka inimesi, kes teid kuulasid seitse resolutsiooni esitati selle arutelu lõpuks, arutelu ongi nüüd lõppenud ja hääletame umbes minuti pärast, suur tänu, kallid kolleegid! tere päevast, kolleegid, alustame nüüd hääletusega, palun istuge oma kohtadele. pange hääletuskaardid masinatesse. Thank you. We have a request for a personal statement uh,. Madam. meil on ka soov isiklikuks avalduseks, äh, saadik Berinski, teil on sõna, palun härra pirinski teil on sõna palun! working? It is. Yeah. Thank you, madam president. suur tänu, proua juhataja. Olavi raporti järelevalvekomisjoni raportööri raport selle arutelu ajal äh, pöörduti minu poole härra Sarvamaa pöördus minu poole väga solvavate sõnadega. ta tegi kõik selleks, et äh, arutelu õigelt teelt kõrvale juhtida. minu meelest on see vastuvõetamatu ja ma tahan meie kolleegide tähelepanu sellele juhtumile juhtida. ma väljendasin kategoorilisi arvamusi, lähtudes sellest, mida ma teadsin ja püüdsin vastavalt oma võimetele fakte interpreteerida. jah, kontrollkomisjonis ma saan, äh, komisjonis ma saan selle teemaga süvitsi minna, sest ma tean, et vastav kodukorra artikkel mul praegu seda teha ei võimalda, aga ma tean, milline menetlus eelarvekomisjonis kehtib, seda tuleb läbi vaadata ja seda tuleb parandada, täiustada, aitäh! Uh, uh, kolleegid, meil on äh, päris mitu avaldust ja ka vastamissoovi. nii et härra Sarvamaa, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja härra Pirinski, ma palun vabandust oma keelekasutuse pärast need sõnad, mis ma teie aadressil kasutasin. põhjus, miks ma seda tegin, on see, et ma arvan, et ma tean, et te teate tegelikult, oskate paremini, kui te teate, et äh, ei olnud äh, võimalust kõikidele süüdistustele vastata äh, nii et seetõttu ma seda ütlesin, aga igal juhul ma palun vabandust ja loodan, et te võtate vabanduse vastu. Thank you very much. Now Mr Lesos has a... Suur tänu ja härra Lesos, palun. palusin sõna et äh, peatuda kodukorral. mulle ei antud arutelu alguses sõna, siis ei antud mulle ka aru, aru, arutelu lõpul sõna ja mulle ei antagi võimalust päevakorra osas sõna võtta. ka öö, vanas Roomas öö, kordus samasugune olukord ja talle vastati alati Hannibal on ukse taga ja ka siinsamas kõrges kojas kordub see päevast päeva. ja öö, inimesed öö, ja rahvad, kes tahavad omaenda teed minna, neid te ei toeta, neid ei toeta ka võlausaldajad. ainus lahendus. härra Natol, teil on ka protseduuriline küsimus. härra Gleesos, ma arvasin, et te juba lõpetasite, härra Gleesos jätkab äh, Ain.... ainus lahendus seisneb selles et aastaks peatatakse kreeklastelt rahaliste äh, võlgade nõudmine selleks, et Kreeka rahvas saaks minna oma teed. no protseduuriline küsimus see ei olnud, aga hea küll, härra Natol, palun järgmisena. suur tänu, proua juhataja see, mis eelmi-, eile õhtul siin kojas toimus, oli täielik tegelikult röögatu. vastavalt kodukorrale üks üheks punktile sada üheksakümmend üks palus EFTD fraktsioon peatada istungi ja tegelikult oleks pidanud hääletama kohe. selle asemel asepresident otsustas ise eh, peatada istungi pooleks tunniks selleks, et kõik teie siin eh, jõuaksite ka kohale ja saaksite hääletada see toob välja ühe põhjuse miks väga paljud inimesed peavad seda koda siin mickey mouse parlamendiks kas võetakse vastu reeglid või siis mitte peetakse reeglitest kinni või ei visatakse nad prügikasti ja siis teeme ise nii nagu tahame mõtleme välja täpselt nii nagu eile ja tulemuseks on see, et meie nüüd kirjutame president Schulzile ja tahame selgitada seda, et reegleid tuleb rakendada terves kojas võrdselt ja et meid vastu ei diskrimineerita nii nagu eile õhtul lihtsalt sellepärast, et me oleme euroskeptikud, suur tänu. härra Natol istung peatati sellepärast, et äh, kojas äh, vali-, ei saavutatud korda vastavalt äh, reeglile kakskümmend kaks ja te teate ilmselt, miks see nii oli, siin kojas te olite ise kohal. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kõigile kättesaadavad, kas on märkuseid? kui ei, siis võetakse see protokoll vastu kirjalik äh, deklaratsioon on esitatud, deklaratsioon number kaheksa aastast kaks tuhat viisteist Euroopa Liidu jätkuva toetuse kohta lastehaiguse väljajuurimiseks, mille on esitanud Linda McEwen ja üheksa parlamendisaadikut üheskoos ja alla kirjutanud on sellele nelisada neli kolleegi, mis